käesoleva nädala töökava. vastavalt artiklile sada nelikümmend üheksa vastu võetud päevakorra projekt on kõigile laiali jagatud, täna on aga Rahvapartei fraktsioon teinud mulle ettepaneku vastavalt artiklile sada kuus kodukorras lisada päevakorda arutelu vastuväide artikli sada kuus alusel glüfosaadi kui aktiivaine heakskiitmise pikendamine ning selle toetuseks palun nüüd sõna võtta. aitäh, härra president, Rahvapartei nimel tahaksin paluda lisada vastav aru, arutelu täna selles, täna päevakorda seoses glüfosaadiga ning me võiksime pidada selle arutelu pärast Karimi raporti arutelu, oluline on seda küsimust käsitleda täiskogul, sest teema valmistab muret paljudele meie kodanikele. aitäh, proua Delay! kas on, hüütakse saalist, et ei ole tõlget? No in... meil ei olnud kahjuks ingliskeelset tõlget, nii et paljud kolleegid ei saanud aru. proovime, proovime seda veel kord president ütleb, proua Delae, korrake palun oma taotlust, võib-olla tuleb siis ka ingliskeelne tõlge, palun. Oui, monsieur president. aitäh, härra president. rahvapartei nimel, nagu ütlesin, tahaksin paluda lisada päevakorda arutelu täna õhtuks seoses vastuväitega glüfosaadile me võiksime pidada selle arutelu pärast kolleeg Karimi raporti arutelu ning on oluline, nagu ma ütlesin, seda küsimust arutada täiskogul, sellepärast et tegemist on teemaga, mis valmistab muret Euroopa kodanikele aitäh! kas soovib keegi toetada seda taotlust? toetada taotlust, palun, härra Lamberts. härra president, tõesti teema, tegemist on teemaga, mis valmistab meie kaaskodanikele muret ning meil oleks põhjust pidada avalik arutelu selle üle. kas soovib keegi vastu sel, sellele vastusõna võtta, härra Prokk, palun? pane předsedající málokdo podporuje debatu o glyfosátu tak jako já. pořádal jsem k tomu parlamentu konferentsi. glyfosaatide osas eh, on põhjalikult küsimust arutatud juba komisjonides ning eh, me midagi uut siin teada ei saa ning lisaks on muudatusettepanekute aeg ümber saamas tund ja nelikümmend minutit ja, ja seetõttu ei ole mõtet pidada mingit arutelu, sellepärast et sisulisi muudatusi sellega ei tule hääletame seda ettepanekut. kes on proua Delae taotluse või ettepaneku poolt? kes vastu? vastu on vähemus. kes on erapooletud? ettepanek on vastu võetud. see oli täiesti selge, kui soovite, võime kontrollida, aga enamus oli selge selge enamus toetas seda, aga kui te seda soovite, siis kontrollime, palun. teeme elektroonilise hääletuse. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? väga hea, hääletus on lõppenud üsna napp tulemus, kakssada viiskümmend viis poolt, üheksakümmend üks vastu, kuusteist erapooletut. kordan veel kord siis, et ettepanek on vastu võetud ning arutelu selle vastuväitega seoses vastavalt artiklile sada kuus kodukorras kantakse päevakorda pärast Karimi raporti arutelu teisipäeva kohta ei ole taotletud päevakorra muutmist, kolmapäeva osas on mulle öeldud, et Malta on tagasi võtnud oma kontrollikoja kandidaadi, härra Šoltesi vastav äh, raport võetakse seega päevakorrast maha. kas on veel taotlusi seoses päevakorraga? ei ole. seega on päevakord vastu võetud, nüüd on mul härra Pitellalt kodukorraga seotud märkus see ei puuduta tegelikult kodukorda. tahtsin lihtsalt öelda, et minu meelest on skandaalne, et kuidas praegu idomeenis koheldakse pagu põgenikke. kui inimeste pihta tulistatakse, siis on see kriminaalne. inimesed, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset. tahaksin meenutada kõigile, et et Fürom, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, on riik, millel on Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus ning paluksin presidendil edastada selge üleskutse vastava riigi võimudele, et nad niisuguse käitumise lõpetaksid ning ka Frontexi tuleks teatada sellest, et oluline on tagada inimeste julgeolek. Austria on alustanud Brenneris preventiivbarjääri püstitamist ning see meenutab mulle Bushi preventiivsõda, millest sai katastroof. palun. kolleeg Jõle tahaksin seoses kolleeg Pidela sõnavõtuga märkida, et head kolleegid, me loomulikult soovime, et eh, kõigi kohaldaks inimväärikalt Euroopas, aga nii palju, kui mina tean, on Kreekas võimud pakkunud Idomeenes pagulastele kohti, kus neid eh, oleks võimalik vastu võtta, aga pagulased ei ole seda soovinud vastu võtta, nii et me peaksime teiselt poolt kutsuma üles pagulasi käituma ka seaduskuulekalt. nüüd aga proua Pervesilt kodukorraga seotud sõnavõtt. aitäh. meie fraktsioon soovis erakorralist resolutsiooni Senegali osas ning härra Bibo Burgi osas ning ma tahaksin, kuna see tõenäoliselt võimalikuks ei osuta, suunata president Makisalile isiklik teade, sest härra Bibo Burgeed on, on, tema suhtes on leitud, et ta ei saa vangistust, äh, ta ei kannata vangistust välja ning äh, seetõttu peaks tema osas korraldama arbitraaži istungi ÜRO egiidi all ja härra Pipo Burgi on praegu Senegali ametivõimude poolt vangistatud ning ma soovin, et sellega seoses president Makiselile edastataks sõnum. proua Perves mulle on selle küsimusega seoses juba, minu poole on pöördutud mitmelt poolt ning olen ühendust võtnud nii presidendi kui Senegali saatkonnaga. kas on veel sõnasoove? ei ole. järelikult läheme päevakorra järgi edasi ning järgneb nõukogu ja komisjoni avaldus seoses rahvusvahelise roomade päevaga ning kõigepealt saab sõna proua Jurova komisjoni nimel. proua volinik, palun austatud daamid ja härrad, austatud saadikud, suur tänu komisjoni nimel võimaluse eest täna